The sitting is resumed ja taas alustame istungukorraga. eilse protokoll on kättesaadav, kas on mingisuguseid kommentaare? protokoll heaks kiidetud. eile